kõikide kinnipeetavate kohta selleks, et nende üle õiglaselt viivitamatult kohut mõista, aitäh. aitäh, proua volinik Tamanaki. kuus resolutsiooni on esitatud, arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub kohe niisiis alustame hääletust ja kõigepealt kuus resolutsiooni eelnõu, mis puudutavad olukorda Bangladeshis. proua Lohpiiler. ma tahaksin teha ühe faktilise paranduse, enne kui me seda resolutsiooni arutame, hääletame. see puudutab äh, põhjenduspunkti J ja äh, kahe tuhande viiendal aastal tegelikult valimisi ei toimunud. nii et, et tuleks kustutada see sõna ja kahe tuhande viiendal aastal. kas keegi on selle vastu, kas keegi on selle suulise muudatuse vastu, ei ole, siis eh, tuleme nüüd eh, üks algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast kolmteist muudatust üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. proua Tain. vabandage mul on uus hääletuskaart, aga see ei to toimima, tahaksin hääletada poolt ja hääletan ka lõppresolutsiooni poolt. vabandust, ma ei saa praegu midagi teha, mul ei ole võimalik saada uut kaarti, ta ei tööta ei minu hääletusmasinas ega ka kuskil kõrgel. kas te proovisite ka mõnes teises masinas? ja sellepärast ta nüüd võib-olla ei töötagi, et mitmes masinas proovisite. niisiis, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud kas ma võin hääletuse lõpetada? tagasi lükatud ja paneme protokolli kirja, kuidas proua Tain tahtis hääletada. nüüd põhjenduspunkt J. hääletame. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud ja lõpphääletus nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame kuut resolutsiooni, mis puudutab vähemuste problemaatilist olukorda eriti turkmeenide olukorda Iraagis ja ühisresolutsioon viielt fraktsioonilt äh,. punkt kuus algtekst, kes on poolt, vastu, e-, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pärast kümmet muudatus üks, kes on poolt, vastu. seda kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. teine osa pärast artiklit kümme roheliste muudatus, kes on poolt, vastu ma arvan, et peame jällegi kontrollima, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastuvõtt teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. Äh, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Äh, siis on hääletus lõppenud. ühe erapooletuga on see vastu võetud. nüüd hääletame Äh, viit resolutsiooni eelnõu, mis puudutavad Arafat Jaradat ja Palestiina vangide olukorda Iisraeli vanglates. kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni resolutsioon, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud Äh, tagasi lükatud. nüüd ühisresolutsioon äh, neljalt fraktsioonilt. Äh, kõigepealt artikkel viis, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, viies artikkel, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel kaheksa, esialgne tekst, kolmes osa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt vastu. ka kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, samasuguse enamusega vastu võetud hästi, kontrollime. kolmas osa, artikkel kaheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, väikese enamusega vastu võetud. artikkel kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. üksteist algtekst, kes on poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud algtekst, artikkel üksteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud. nüüd lõpphääletus muudetud teksti üle, hääletus on nimeline ja see on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolthäält, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. sellega oleme istungi lõpetanud, täna, tänase istungi protokoll eh, esitatakse teile peatselt ja kui vastuväiteid ei ole, eh, siis eh, lisatakse ka seal täna vastu võet-, sinna ka täna vastu võetud otsused. härra Oodis